Witam Państwa. Rozpoczynamy. Tere hommikust, kallid kolleegid. Hakkame oma tänase tööga pihta. On varane hommikutund ja seletasin juba teile eile, et täna kell 11.30 toimub äh, pidulik üritus, millega tähistatakse Rooma lepingu 60. aastapäeva nii et alustame siis nüüd hääletusega. kõigepealt on meil plaanis hääletus ressursitõhususe algatuse teemal toidu raiskamise vähendamine ja toiduohutuse suurendamine. meie raportööriks on, on härra Nikolson. ja juhtkomisjon on ENVI komisjon oleme esitanud oma arvamuse ja meil on üle saja seitsmekümne muudatusettepaneku. raportöör on töötanud välja kompromissmuudatusettepanekud, alustagem siis äh, raportööri sõnavõtuga, härra Nikolson, palun, kui soovite sõna, siis on teil selleks praegu võimalus uh,. <coughs> suur tänu, esimees. mul on hea meel näha, et nii paljud liikmed on kohale tulnud vara hommikul ja on valmis hääletama saavad kohe veel komisjoni liikmete entusiasm näitab ka nende vastutustunnet. esimees, tahaksin tänada esiteks kõiki oma töötajaid ja variraportööre. ma arvan, et meie töö, oleme teinud ära päris suure töö ja arvestades kompromisse on tulemus päris hea ja sellega ma siinkohal lõpetaks tak. Dobrze, że pamiętamy o naszych współpracownikach. suur tänu. väga tore, et me alati ikkagi oma töötajaid meeles peame, nad on meile alati suureks abiks ja toeks. aga nüüd hääletamine. loodan, et kõigil on hääletuskaardid kaasas. kõigepealt äh, muudatusettepanek number üks. tõstke, tõstame käed. muudatusettepanek number üks, kes on poolt? kes on vastu, tagasi lükatud. kompromiss äh, A, kes on elektrooniline hääletus kompromisside kohta, hääletus algas nüüd. hääletus lõppes. härra Agnew, soovite sõna? Mr Bove tells me I härra Povee ütleb mulle, et ma ei tea, kuidas kaarti panna siia masinasse. ma arvasin küll, et oskan, aga paistab, et siiski ei tule välja. proovin teist masinat. isegi ei mahu sisse. siin on süüdi Brexit, öeldakse saalist. Brexit paistab olevat enneaegselt saabunud, aga igal juhul ma hääletasin selle muudatusettepaneku vastu jaa, ah, he's got it right okay.. tal õnnestus, tuli välja. suur tänu, härra Agnew. võtame siis teadmiseks, et selle muudatusettepaneku puhul hääletas härra Agnew äh, äh, vastu, aga tulemus jäi selliseks, nagu see on. kompromiss B, hääletus on alanud. kompromiss B hääletus lõppes. suur tänu, nüüd kompromiss C. hääletus algas. kompromiss C. hääletus lõppes. suur tänu, kompromiss CA. hääletus algas hääletus lõppes. suur tänu. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? kes on vastu? suur tänu, vastu võetud. kompromiss tee. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss TA, hääletus algas. hääletus lõppes. suur tänu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa. kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss E hääletus algas. hääletus lõppes. suur tänu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt? vastu, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt? aitäh, vastu võetud kaheksakümmend neli vastu, tagasi lükatud. nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend neli, poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss F, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss G, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu võetud. kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend. kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu vastu võetud. kompromiss H. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu võetud kompromiss I. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada üks, kes on poolt? vastu. tagasi lükatud. kompromiss J. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. sada kuusteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitseteist, kes on poolt, vastu võetud. sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu. kontrollime seda muudatusettepanekut sada kakskümmend üks. hääletus algas. Głosujemy. Czy jeszcze potrzebne są jakieś konsultacje? Chyba nie. Zamykam głosowanie. Kas soovite veel konsulteerida kolleegidega? Ei. Siis hääletus lõppes vastu võetud. 13. Erapooletud kompromiss ka. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss L. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss M, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss N, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss O hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss B. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss Q. hääletus lõpp, algas hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek sada kolmkümmend üks. kes on poolt? vastu? vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu? kontrollime muudatusettepanekut sada kolmkümmend kaks. hääletus on alanud hääletus lõppes. vastu võetud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt? Vast-, vastu võetud. sada kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu võetud. sada kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu. tagasi lugetud. sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud nüüd on ühismuudatusettepanek V teemal, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada nelikümmend neli, kes on poolt. vastu. vastu võetud sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu võetud. sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. aga kontrollime seda siiski. muudatusettepanek sada viiskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek sada viiskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu. kontrollime seda. kontrollime muudatusettepanekut sada kuuskümmend seitse. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend kaks vastuhäält, sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu võetud nüüd hääletame arvamuse projekti muudetud kujul. elektrooniline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. õnnitleme meie raportööri. kas härra Nikolson soovib veel sõna? ei tore. siis äh, lihtsalt annan teada, et ENMi komisjon võtab oma raporti vastu kümnendal või üheteistkümnendal ja tõenäoliselt täiskokku läheb see esimese mai osaistungjärgul. Läheme nüüd edasi, järgmine teema. proua Maria Neufl, raportöör ja põllumajandusmaa koondumise hetkeseis Euroopa Liidus üsnagi intrigeeriv teema, vastuoluline teema, mäletate, kuidas me rääkisime eks-, Hollandi ekspertidega läbi viidud uuringust ning ma arvan, et meie raportöör räägib nüüd täpsemalt, millega tegu on ja suur aitäh, ma tahaksin omalt poolt tänada ka sekretäriaati ja loomulikult ka variraportööre. Äh, tegemist on olnud alati väga konstruktiivsete äh, kohtumistega, mis meil on, me oleme teinud ühiselt tööd, ma tahaksin äh, viidata teie tähelepanu ühele kohale ähm, pärast kompromissi L on olukord paranem, me oleme sotsiaaldemokraatidega läbi rääkinud Äh, äh, kolmsada äh, kakskümmend ja kolmsada kaheksateist, siin olid pluss ja miinus sassi läinud, ma vabandan selle eest, aga ma arvan, et me võime hääletusega alustada ja suur-suur tänu veel kord hea koostöö eest. suur tänu ja ma arvan, et nüüd me siis võimegi hääletusega pihta hakata. lähtume samast põhimõttest nagu ikka. alustame kõigepealt kompromissidega. kompromiss A. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek ka äh, sada viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu. ma arvan, et vastu võetud, aga kontrolligem seda veel. sada viiskümmend kaks. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. sada viiskümmend kolm, kes on poolt. sada viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime, sada viiskümmend kaks. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada viiskümmend neli, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. sama häälte enamusega. kompromiss B. hääletus algab. kompromiss B. hääletus lõppes. vastu võetud Läheme siis edasi, kompromiss C, hääletus algas. suur tänu, hääletus lõppes. sada kaheksakümmend kaheksa. kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. kompromiss D, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa. kes on poolt? vastu, aitäh, vastu võetud. E, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Läheme edasi, kompromiss F, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada kolmkümmend neli, kakssada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss G. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakssada nelikümmend viis kes on poolt, kakssada nelikümmend viis, kes on vastu, tagasi lükatud. siis kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu võetud. kakssada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss H. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend neli, kes on poolt? vastu. kontrollime. kakssada viiskümmend neli. hääletus lõppes vastu võetud. Läheme edasi, kakssada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud, aga kontrollime seda kakssada kuuskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada kuuskümmend üks, kes on poolt, kakssada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu. kakssada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada kuuskümmend neli, kes on poolt, kakssada kuuskümmend neli, kakssada kuuskümmend neli, kes on vastu? tagasi lükatud. aga ma arvan, et seda tuleks kontrollida. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissi, hääletus algas kompromissi hääletus lõppes. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend seitse, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime seda. kakssada seitsekümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kompromiss J, hääletus algas, kompromiss J. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend neli, kakssada, kakssada üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu. vastu võetud, aga ehk kontrollime seda. hääletus algab, muudatusettepanek kakssada üheksakümmend neli. kakssada üheksakümmend neli. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss ka. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kaksteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kompromiss L hääletus algas, kompromiss L. hääletus lõppes. vastu võetud. Läheme edasi. muudatusettepanek kolmsada kaheksateist. kõigepealt esimene osa, kes on poolt, vastu. ei, me hääletame kõike koos, tuleb välja hääletame siis kolmsada kaheksateist ja kolmsada üheksateist koos nüüd, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss M. kui soovite kontrollida kolmesaja kaheksateistkümnendat muudatusettepanekut, siis eh, jah, palun. kui ei, siis kompromiss M. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. siis läheme edasi. kolmsada kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu? vastu võetud. kompromiss N, hääletus algas, kompromiss N. hääletus lõppes. vastu võetud. Läheme edasi, muudatusettepanek kolmsada nelikümmend viis kes on poolt? vastu? vastu võetud. kompromiss O. soovite seda kontrollida? kolmsada nelikümmend viis, siis hääletame uuesti. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss O. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek äh, kolmsada viiskümmend seitse proua Hoibuhhilt. kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud. kahjuks tagasi lükatud seekord. kompromiss B. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kolmsada kuuskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu võetud. ja nüüd põhjenduspunktid kõigepealt number üks. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. aga ehk kontrollime siiski üle elektrooniliselt. hääletus algas, muudatusettepanek number üks. hääletus lõppes. vastu võetud, suur tänu. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? kes on vastu? tagasi lükata. kompromiss üks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek number kuus. kes on poolt? suur tänu, vastu võetud seitse. kes on poolt? vastu? vastu võetud. ja üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number kaks. elektrooniline hääletus algas nüüd. hääletus lõppes. vastu võetud. Lähme edasi, muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt? vastu võetud seitseteist poolt, vastu võetud. üheksateist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus algab. hääletus lõppes, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt? Teie muudatusettepanek, jah, kes on vastu? kontrollime, kahekümne üheksandat muudatusettepanekut, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kompromiss neli. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss viis. hääletus algas, kompromiss viis. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse raportöörilt, kes on poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vabandust, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kompromiss seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend neli raportöörilt, kes on poolt, vastu võetud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu vastu võetud. kompromiss kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss üheksa, hääletus algas. kompromiss üheksa. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaheksa kakskümmend. vastu, tagasi lükatud. kompromiss kümme, hääletus algas, kompromiss kümme. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt? kompromiss üksteist, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud muudatusettepanek äh, üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. sada, kes on poolt? vastu, on vastu võetud, saab kompromiss kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada seitse, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. kompromiss sada kaheksa raportöörilt, kes on poolt. vastu võetud sada üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud sada kümme, kes on poolt, vastu, vastu võetud sada üksteist, kes on poolt, vastu kontrollime seda. kontrollime. ma arvan, et vastu võetud, aga siiski. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes muudatusettepanek sada kakskümmend kolm ja sada kakskümmend neli. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud, aga kontrollime. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss neliteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss viisteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanekud, muudatusettepanek sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks, kes on poolt vastu võetud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? vastu võetud, ma arvan vähemalt, aga kontrollime üle. hääletus lõppes. jah, vastu võetud sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu. vastu võetud, aga kontrollime seda siiski. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu võetud. sama häälte enamusega. ja nüüd hääletame resolutsiooni projekti tervikuna muudetud kujul nii. hääletame uuesti. resolutsiooni projekt muudetud kujul, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. kas raportöör soovib veel sõna paariks sõnaks? ma teen väga lühidalt, ma tahan öelda suur-suur aitäh, me jõudsime nüüd vaheetapi lõpule, see dokument peab veel täiskogule minema, aga ma tahan veel kord korrata, et meie siiani tehtud koostöö oli väga-väga positiivne. selge. ma arvan, et ka liikmesriigid tunnevad suurt huvi selle raporti vastu, nii et tänan veel kord täiskogul tuleb see hääletusele aprilli teisel täiskogul, aga see tuleb, selle veel kinnitame üle ja nüüd kaheksas päevakorrapunkt. komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust number kuus kolm üheksa murd kaks tuhat neliteist seoses kanevi, kanepi kasvatamisega seotud kontrollimeetmetega teatavate keskkonnasäästlikumaks muutmise toetuse sätetega toetusega juriidilise isiku üle kontrolli omavatele noortele põllumajandustootjatele vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse summa arvutamisega ühiku kohta, toetusõiguste osadega ja teatavate teavituskohustustega, mis on seotud ühtse kindla toetuse kava ja tootmiskohustustega seotud vabatahtliku toetusega ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse number üks kolm null seitse murd kaks tuhat kolmteist lisa. see tundub kõik väga keeruline, kuid me teame, mida see tähendab. teemaks on siis soovituste kinnitamine, kus me soovime äh, tähtaja laiendamist. Läheme hääletuse juurde kohe. ja võib-olla mäletate, üheksandal märtsil pärast fraktsioonide taotlusi sekretariaat algatas kirjaliku menetluse selle kohta, et kahekümnenda veebruari koordinaatorite otsus tühistataks ähm, ehk siis, et me ei soovi kahe kuuse äh, tähtaja pikendamist tagasilükkamisperioodi jaoks. enamus koordinaatoreid oli nõus pikendama. seda arutati meie komisjonis kolmeteistkümnendal märtsil ja nüüd me otsustasime, et terve komisjon peaks seda uut soovitust toetama. nii et me siis soovime heakskiitu koordinaatorite soovitusele taotleda kahe kuuse tagasilükkamise tähtaja pikendamist ehk siis veel kaks kuud. et asi oleks päris selge, hääletame elektrooniliselt. hääletame elektrooniliselt, me pikendame keeldumisperioodi kahe kuuga. tundub, et kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud see tähendab seda, et päevakorrapunkt number üheksa langeb ära kuna leppisime kokku selles, et me pikendame tähtaega kahe kuu võrra. ja saame edasi minna päevakorrapunkti number kümme juurde. ei saa. härra Nikolson. esimees. üks teema, mida on viimastel kuudel televiisorist näidatud riknenud äh, veiseliha eksport Brasiiliast on see probleem. ma ei tea, kas see on tõsi või mitte, aga, aga kõiksime komisjoni poole ehk sellega pöörduma, olen ka sekretäriaadiga rääkinud, kuidas seda teha. ma arvan, et oleks vastutustundlik siiski see küsimus esitada, kas on tulnud sellist veiseliha Euroopa Liidu ja liikmesriikidesse. kas sellisel juhul ja kui, siis äh, millisel määral, kus, äh, millal ma ei taha siin suurt äh, kära tekitada, kuid ma arvan, et siiski vastutustundlik käitumine oleks komisjonil see küsimus esitada, et komisjon siis tuleks ja tuleks, annaks meile vastuse kas täna või kui mitte võimalik, siis kunagi hiljem või isegi kirjalikult. see annaks meil, et kas sekretäriaat selgitaks, mis see tavaline menetlus on, mina isiklikult ei ole kunagi lugenud neid reegleid. kuid ma arvan, et see on väga oluline küsimus jah. proua Mäkinas. tänan, ma tahaksin toetada seda taotlust, mille tegi härra Nikolson ja ma ütleksin, et meil on võimalus pärastlõunal, kuna volinik on kohal kell kolm, kes räägib meile kaubandusläbirääkimistest ja võib-olla võiks teda ette hoiatada, et, et Jim Mikkelson on selle teema tõstatanud, nii et võib-olla ta saaks seda teemat ka valgustada. hästi. see, sellest on räägitud juba viimased kolm päeva. ja täna olen, vestlen sellest toidutootjate föderatsiooni esindajatega kavatsesin saata komisjonile kirja. kui aga saadaksime meili kiiresti, siis et kui äh, TG Agri äh, esindaja on täna siin, siis saame talt võib-olla ka paluda seda teemat kommenteerida, nii et äh, palun sekretäriaadile siis sellise meili saata. ja annan sõna sekretäriaadile seega. tänan, esimees. ei, sellega muidugi ei ole seda, sellega probleemi ei ole, sellise taotluse me võime mitteametlikult muidugi komisjonile esitada, võib-olla isegi täna pärastlõunal saaks seda arutada, et komisjon lühidalt seda seletaks, aga üks väike kahtlus mul on, härra Nikolson Te rääkisite riknenud veiselihast. äkki peaks, kas DG Sante peaks sellega tegelema, mitte DG Agri, meil on DG Agri esindaja, kes tuleb täna siia räägime rahvusvahelistest kaubandusläbirääkimistest, tema ilmselt võib Brasiiliast tulnud impordi kohta ka midagi rääkida, aga võib-olla, võib-olla ei ole see tervishoiu seisukohast, ei saa, ei saa ta seda kommenteerida. okei okay,, mis siis ma arvan, et te oma kahtlused siin kõrvaldasite ise, e, öeldes, et me peaksime teie Santest kellegi paluma. jah, võib-olla võib, aga mina küsin, et kas seda saaks mingil hetkel kommenteerida, seda, mis on viimase kahe aasta jooksul, ütleme, toimunud, kui palju ma ei arva, et me täna pärastlõunaks peaks vastuse saama päriselt ma lihtsalt äh, äh, räägin sellest, mida ma televiisorist nägin. ma ei hakkaks midagi enne tegema, enne kui me oleme täpsemat teavet saanud. see on alles, ma arvan, kogu selle asja algus. härra Bove, see ei ole seotud kaubandusega mingil määral küll, aga eelkõige on küsimus selles, et me peame seda komisjoniga arutama. küsimus on see, et Ameerika Ühendriikides on Ameerika administratsioon äh, Monsanto kirjavahetuse salastuse eemaldanud, mis tähendab, et üheksakümne üheksandal aastal nad juba teadsid, millised ohud on seotud glüfosaatidega ja lisaainetega ja et see on rahvatervise probleem ja need raportid olid salastatud. nii et me peaksime üht, siin mõlema peadirektoraadiga suhtlema. ja me tahame ka EFSA-t ära kuulata. sest see on meie murede keskmes paraku seda toodet kasutavad ka praegu veel põllumehed, nii et siin tuleb asjad selgeks rääkida, on täiesti šokeeriv näha neid, neid asju, meid see küll otseselt ei üllatanud, aga täna me näeme, et meil on tõelise skandaaliga tegemist põllumajanduse ja tervishoiu aspektist. Teil on täiesti õigus, härra Tess suur aitäh, lugupeetud esimees, mina tahaksin pöörduda tagasi selle Brasiilia küsimuse juurde ja tahaksin äh, toetada härra Nicholsoni äh, selles osas, et me peaksime küsima komisjonilt informatsiooni selle koha pealt. Äh, see tegelikult on ka konkurentsimoonutus, kui meie talunikud saavad karistada sarnase käitumise eest, kui neliteist päeva hilineb teavitamine, aga Brasiilias on olukord veelgi hullemad ja hullem ja me peame mm, tagama selle, et äh, Euroopa talunikud äh, ei oleks halvemas olukorras võrreldes teisega, teistega. ja auch nochmal zu der brasilianischen Angelegenheit ja mis puudutab Brasiilia küsimust, siis mina leian, et jah, loomulikult äh, me peame ähm, seda asja uurima Euroopa äh, Liidus äh, on siinkohal asjaga seotud neli äh, tapamaja ja Mercosuri läbirääkimistel me peame kindlasti midagi selle teema kohta ütlema oma partneritega seoses. Albertil on täiesti õigus, Euroopa talunikele kehtivad siin valdkonnas teised normid. ja ma, me peame tagama, et standarditest peaksid kinni kõik, selles ei ole küsimustki, ehk siis me peaksime esitama vastamise küsimuse komisjonile, aitäh. teema on tähtis, siis me oleme nõus härra Tooma. No, uh, just to underline also what Mr Häusling tahaksin ka rõhuta seda, mida härra Häusling ütles, et me peaksime olema väga ettevaatlikud, ka tege treidiga tuleks suhelda, mida teha Brasiilia impordiga, sest me ei saa sinna ju ise liha eksportida. suur tänu, härra Andrew. tänan. see arutelu kinnitab üle seda teadmist, mis meil paljudel juba endil on vabakaubanduslepingu kohta. ja rohkem kui kuidagi varem põllumajandussektoris peame olema valvsad ja tähelepanelikud. ja olen nõus, me peame komisjonilt küsima selgitusi toimunu kohta Brasiilia osas. härra Bove on sellest rääkinud, samuti see kohustab meid EFSA-t tõsiselt küsitlema just tema uuringute ja kontrolli osas. Mm, a mí me parece muy oportuna la propuesta de debate del señor Nicholson. jah, ma arvan, et härra Nicholson tegi väga õigesti, et tõstatas selle teema, tegemist on väga tõsise küsimusega ja väga palju äh, kajastab ka meedia seda Brasiilia küsimust praegusel hetkel meil aga mingisuguseid andmeid selle kohta ei ole, kui palju sellist liha Euroopasse on jõudnud, kui palju seda on juba ära tarbitud, kui palju on seda inimeste toidulauale jõudnud ja ma arvan, et TG Sangol on eriline kohustus siin midagi teha, aga põllumajanduspeadirektoraadil on loomulikult vaja tegutseda, me peame teadma, kui suures mahus me neid tooteid Euroopas oleme ära tarbinud ja see on TG Sante kohustus välja uurida, aitäh! jednoznaczną zgodę. Niisiis, tundub, et kõik fraktsioonid on jõudnud üksmeelele selles küsimuses ja tundub, et kogu komisjon tegelikult on ühel meelel. ja seetõttu mm, mm, me palume siin viibivatelt äh, TG Agri äh, esindajatelt äh, ka vastavasisuline info komisjonile edastada, aga ma palun sekretäriaadil ka nii Sante kui Agri peadirektoraatidele see küsimus esitada. meil on selleks piisavalt aega ja nüüd sekretäriaat. suur aitäh mulle sõna andmast, ma tahaksin tuua välja ühe huvitava infokillu üheks üheteistkümnendal aprillil toimub meil siin komisjonis arutelu EFSA esindajatega ja äh, see puudutab äh, kõiki teemasid, äh, mis on seotud EFSA tegevustega. ehk siis üheteistkümnendal aprillil toimus selline arutelu meil. jah, kuid e, see ei vabasta meid kohustusest kõnelda sellel teemal e, ja lükkame selle protsessi siis käima ja e, saadame vajalikud küsimused TG Agrile ja Santele. aga nüüd liigume edasi päevakorrapunkti number kümme juurde, milleks on maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku. see on seotud määruse viis kaks viis äh, murd kaks tuhat kolmteist muutmisega, mis puudutab kasvuhoonegaasides heite seire ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutuse käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise äh, küsimuste äh, teemat. raportööriks on proua Köstinger ja vastutav komisjon on ENVI komisjon, juhtkomisjon Eh, seal on raportööriks härra Lints. väga hea on see, kui eh, nii meie liikmed kui asendusliikmed tegelevad samade teemadega nii siin komisjonis kui ka mujal, see on väga tervitatav alati, väga paljud meie liikmed on ka ENVI komisjoni liikmed. Eh, ja Mm, ma usun, et äh, minu asemel peaks seda teemat nüüd sisse juhatama proua äh, Köstinger. temal on selleks kindlasti rohkem teadmisi. palun, teil on sõna. ja suur aitäh, lugupeetud esimees. mina tahaksin äh, kõigepealt viidata sellele, et see arutelu toimub rahvusvahelisel metsapäeval, mis on täna ja seetõttu me äh, peame mõistma, et see on väga oluline äh, signaal äh, meile, kes me siin seda seadusandlust kujundame. metsandussektor peidab ennast väga suuri võimalusi, potentsiaali, kui me räägime kliimamuutuste paketist ja raamistikust. alustuseks üleüldine märkus toiduga varustatuse kindlus ning Mm, eh, ökoloogilised eh, energiaallikad ei ole vastuolus eh, kliimakaitsemeetmetega ja me peame neid teemasid ühiselt arutama. minu jaoks on tegemist olukorraga, kus hea kliimapaketi jaoks on vaja head edasiliikumise viisi koostöö põllumajandus- ja metsavaldkonnaga siin kontekstis on väga oluline me peame need kaks valdkonda siduma omavahel ja siia kaasama ja sünergiaid looma ja kui me seda ei suuda, sellest on kahju. kliimakaitse ja kliimamuutuste vastane võitlus on väga olulise tähtsusega valdkonnad ja põllumajandus- ja metsandusvaldkonnad on sellega seotud. põllumajandus ja metsandusvaldkond on osaks lahenduseks ja mitte probleemiks mis puudutab seda arvamust äh, maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse valdkonna sidumise kohta, siis äh, siin raportis oli minu jaoks oluline tuua välja kolm põhimõtet. kõigepealt õigluse põhimõte, äh, siis mm, võrrelduse põhimõte ja siis asenduse põhimõte. kõigepealt õigluse põhimõte, siinkohal on väga oluline öelda, et liikmesriikide poolt äh, Mm, juba tehtu ei tohi neile äh, negatiivseks aspektiks saada, see tuleb positiivse külje pealt arvesse võtta, sellepärast et viimastel aastatel näiteks metsandusvaldkonnas kui ka äh, põllumajandusvaldkonnas on väga suuri positiivseid edusamme tehtud. Äh, mõned liikmesriigid on juba aastakümneid väga palju edusamme teinud põllumajandusvaldkonnas, võtnud talutusele keskkonnakaitsemeetmed ja need eelnevalt tehtud positiivsed sammud tuleb kindlasti arvestustesse mm, kaasata teine põhimõte millest ma, ma rääkisin, see puudutab seda, et ähm, jätkusuutlikke metsamajandust äh, tuleb kindlasti mm, siia kaasata. me peame arvesse võtma seda, et Soomest Kreekani on metsanduse olukord erinev, me peame seda arvesse võtma, neid erisusi ka ja me ei tohi äh, Äh, arvata, et me saaksime siin tulla välja lahendusega, kus äh, üks mudel sobib kõigile. kolmas äh, põhimõte, asenduspõhimõte, on seotud esmajoones sellega, et siinkohal me peame selgelt eristama rohelistest allikatest pärit CO2 ja fossiilkütustest pärit CO2 Ehm, me peame eri sektorites seda kindlasti eristama ja kui me seda eristust teha ei suuda, eh, siis eh, see ei aita meid edasi eh, me peame bioenergia, biomajanduse positiivset mõju siin arvesse võtma, lisaks sellele puidu kasutamine ehituses on positiivne, mis tuleb arvesse võtta, see toob kaasa selle, et vähem CO2 tuleb fossiilsetest allikatest ja see on väga hea näide ähm, äh, illustreerimaks olukorda ähm, puidust maja äh, on hea näide siis siinkohal ehitusmaterjalide valdkonnas ähm, e, e, ehitusmaterjalina puit asendab tsementi ja teisi intensiivseid ehitusmaterjale äh, ja Äh, puitmaja, äh, kui ta kasutusega lõpeb, on seda võimalik taaskasutada, ringlusse lasta neid materjale mm, või on võimalik seda energeetilistel eesmärkidel kasutada äh, ja puitmaja on ka mm, hingavuse koha pealt parem, sisekliima koha pealt parem ja aitab kaasa selles valdkonnas saavutada ja kui me nüüd seda arvesse võtame, siis me peame kindlasti mm, siis, siis me peame seda aspekti ka kindlasti arvesse võtma. me suudame saavutada edu selles valdkonnas, kui me suudame maakasutuse, maakasutuse muutuse, metsanduses valdkonna sellesse projekti kaasata. oluline on alt üles strateegia valida ja ellu rakendada. põllu, komisjon ei tohi met-, tähtsa referentsväärtusi lihtsalt ühekülgselt kõrvale jätta, me ei saa seda jätta ainult komisjoni pädevusesse. Äh, oluline on äh, biomajandus äh, ka kaasata, selle positiivsed mõjud arvesse võtta, metsastamine samamoodi ja selle arvelt tuleb teha mm, tasaarveldusi, me peame arvestama, et et, et mets on siiski taastuv materjal jätkusuutlik äh, metsamajandus ja põllumajandus äh, on sektorid, mida ei tohi karistada eelnevalt tehtud edusammude eest, kui ta siia ühtsesse raami tuuakse, seda me peame kindlasti arvestama. me äh, peame premeerima neid valdkondi, kes on varasemalt midagi positiivset suutnud ära teha juba me tahame ju saavutada rohelist majandust äh, ja äh, me tahame fossiilsete mm, allikate kasutamist vähendada ja selle eesmärgi saavutamiseks me peame seadusandjatena kõike õigesti tegema ja ma tahaksin äh, siin komisjonis kolleegidele öelda ja ka keskkonnakomisjoni raportöörile öelda, et me peaksime äh, Äh, liikuma äh, sellise ühiskonna suunas, kus äh, fossiilsetest kütustest on nullemissioonid. ja ma usun, et tegelikult see on võimalik ja selle minu arvamusega saame me sinna kindlasti panustada suur,. suur-suur tänu tähelepanu eest ja ootan põnevusega seda, mida kolleegidel öelda on, aitäh. E, aitäh ja proua Köstinger, kui te mäletate, vastutas ka äh, metsandusstrateegia teema eest. me kuulsime ära nüüd tema äh, väga pädeva ettekande ja me saame teilt palju õppida, proua Köstinger, aga Äh, ma tahaksin nüüd paluda tõsisemal toonil, et te valmistaksite ette meie jaoks sellise lühikese äh, dokumendi, seal oli, teie ettekandes olid väga väärtuslikud argumendid ja me tahaksime neid kindlasti ka kirjalikul kujul näha, aga nüüd alustame aruteluga, võtan sõnasoove, äh, kas keegi soovib sõna, hetkel ei ole veel keegi märku andnud, aga nüüd vist on esimene soovija, palun. ja suur aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin tänada proua Köstingeri selle Ehm, teemakäsitluse eest, selle eest, et ta äh, metsamajandust toetab. oluline on see, et Euroopa metsad ja metsamajandus saaksid omalt poolt panustada kliimakaitsesse. Äh, seeläbi on võimalik ka töökohti kaitsta, bioloogilist mitmekesisust kaitsta ja me teamegi väga hästi seda, et Euroopa metsad äh, on kasutuses ka Ehm, kuuekümne viie protsendi ulatuses, ehk siis äh, iga-aastaselt kasvab peale kolmkümmend viis protsenti rohkem metsa, kui seda iga-aastaselt ära kasutatakse äh, ja mm, CO2 äh, sidumine metsa, metsades on midagi, mis on väga oluline ja mida tuleb selle keskkonnateemaga käsitledes arvesse võtta Äh, oluline on seda sektorit, millest me räägime, jätkusuutlikult tugevdada. pikaajaliselt äh, tuleb valida parim strateegia kliimakaitse kontekstis ja meie põllumajanduskomisjonis oleme ühel meelel selles osas, kuidas edasi liikuda. maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse valdkonnas on meil äh, metsa viitväärtuste arvestamise probleem meil ei ole vaja äh, kehtestada metsamajandajatele lisakoormust, bürokraatia koormust äh, sest et äh, nad peavad juba praegu piisavalt bürokraatiaga tegelema. metsandussektor on oluline ja me ei tohi tagaukse kaudu äh, Äh, äh, siin midagi äh, negatiivset sisse tuua. kliimakaitsemeetmed ja stiimulid nende ellurakendamiseks on midagi, mida tuleb kindlasti teha, see on minu arvates oluline ja metsaomanikud tahavad ka seda, aga nad tahavad ka selliseid eeskirju, mida on võimalik ka ellu rakendada reaalselt. põllumajanduskomisjon peaks pooldama Mm, metsamajandust, põllumajandust, rohemaade haldamist. proua Köstinger, kui äh, rääkida konsult-, konsulteerimises, siis teie olete nõudnud metsa äh, teemadega käsitlevat komisjoni, mitte ainult töörühma. Äh, meie oma muudatusettepanekud toome siin teemal sisse, Ehm, aga kõigepealt tahaksin teid siiski tänada selle positiivse suhtumise eest just metsandusküsimustele, aitäh. Uh, thank you very much um,. Uh, very... suur aitäh selle väga huvitava teema tõstatamise eest mina olen variraportöör ENMi komisjonis ja ma äh, tahan öelda seda, et me korraldasime konverentsi sellel teemal selleks, et seda teemat paremini mõista, seal käisid äh, erinevad keskkonnakaitsjad, talunikud, metsanduse eest vastutavad inimesed ja me jõudsime järeldusele, et äh, loomulikult äh, on väga oluline võidelda kasvuhoonegaaside vastu, kliima kahjustamise vastu. Need probleemid, mida meie nägime millega äh, talunikud on silmitsi, äh, on seotud ka sellega, et metsandust võib Iirimaal näiteks kasutada selleks, et äh, tasa, teha nii-öelda tasaarveldus intensiivse põllumajanduse heitmete kontekstis. ja mõned inimesed ütlesid, et arvatakse, et võib-olla hakatakse kasuta-, kasutama ka mägiseid piirkondi ja soiseid piirkondi selleks, et äh, istutada sinna metsi ja siis muud äh, piirkonnad kasutaksid ikkagi intensiivset äh, põllupidamist. jah, loomulikult see tekitaks lisaprobleeme ka minu kodupiirkonnale, sellepärast et see tooks kaasa äh, äh, olukorra, mis ei eh, tegelikult meeldi inimestele, kes eh, nendes piirkondades elavad ja seda peab kindlasti arvesse võtma, seda tuleks vältida. vältida tuleks ka seda, et täis istutatakse selline kehvem maa, eh, nagu näiteks soine maa. ja seega hävitatakse see turbane maa, sest et äh, puud seal väga hästi ei kasva, tuul murrab nad lihtsalt maha ja eh, sellega hävitatakse ka CO2 siduja üleüldiselt, me peame hoidma ära sellist asja, me peame vältima sellist asja, sellist asja ei tohi eh, teha märgalad, turbaalad eh, on väga oluline teema ehm, kui me ütleme inimestele, et need maad äh, ei ole väärtuslikud, äh, neil ei ole mingit väärtust CO2 sidujatena. Äh, aga tegelikult nad on väärtuslikud inimesed, kes omavad selliseid soiseid alasid, Äh, ja elavad seal ise ka lähedal, siis nemad leiavad, et nende jaoks on see maja, maa väärtuslik. Äh, ajalugu on näidanud, et see väärtus aga ei jõua äh, elanikeni, omanikeni ja see olukord tekitab tegelikult vastuseisu nendes inimestes ja nendes piirkondades. eile nägime me seda, äh, kuidas seda asja väga halvasti teha, ärge saage valesti aru, ma pooldan seda kõike, mida siin äh, tahetakse teha, aga inimesed tuleb ka kaasata. Ähm, äh, elupaikade direktiivi kohaselt oli meil olukord Iirimaal, kus asi jõudis kohtusse, kus äh, kehtestati poole miljoni eurone trahv ja ähvardada võib ka kolmeaastane vanglakaristus äh, ja inimesed arvavad, et jah, sellised karistused võivad äh, takistada neid, kes tahavad negatiivselt käituda, kuid tegelikult see nii ei ole see lihtsalt tekitab inimestes usaldamatust, ehk siis kui me tahame oma eesmärgi täita, me peame inimesed kaasama Äh, ei saa lihtsalt inimestele öelda, et kui te meiega nõus ei ole, siis lähete kolmeks aastaks vangi. ei, nii me ei saa teha, me peame inimesi veenma. me oleme püüdnud vähemalt minu koduriigis seda teha ja me oleme püüdnud äh, soid päästa ja ma arvan, et me suudame seda just sellepärast, et inimesed, kes seal piirkonnas elavad, äh, tahavad seda teha, mitte sellepärast, et me karistame neid kolmeaastase vanglakaristuse ja poole miljoni eurose trahviga Äh, koduriikides on äh, talunikud äh, ja maaomanikud hirmul, mis nendest saab. see hirmutab näiteks minu koduriigi vanemaid elanikke, kes varasemalt olid väga aktiivsed keskkonnakaitsjad meie peame need inimesed enda poolele võitma ja selleks, et seda teha, me peame nendega rääkima ja me peame õppima mineviku vigadest ja me peame lõpetama selle, mis praegu Iirimaal toimub, aitäh aby wystąpienia nie, nie były dłuższe. suur tänu. üks väike palve, ürit-, ärme kõneleme palun liiga pikalt, mitte pikemalt kui raportöör. ja siinkohal tervitaksin härra Mülleri, proua Müll-, Mülleri külalisi ja härra Ombrüür ja siis härra Agnu. tänan, esimees. omalt poolt ka tahan tänada proua Köstingeri äh, raporti tutvustuse eest, jagan tema töö sisu, see on üsna tehniline. nägime seda ka tema sõnavõtust ja olen ka nõus komisjoni ettepanekutega, mille eesmärgiks on Euroopa kohustused ellu viia vastavalt Pariisi kokkuleppele. siin võetakse arvesse põllumajandussektori vähest potentsiaali leevendamise vallas. nagu raportöörgi leian ma, et põllumajandus aitab maksimaalselt kaasa kasvuhoonegaaside vähendamisele ja seepärast peame võimalikult paremini mõõtma äh, sidumise suutlikkust nii põllumajanduses kui metsanduses. rõhutaksin komisjoni teksti puudujääke selles osas, kuidas on metsandussektorit arvesse võetud. metsandussektor aitab kaasa jätkusuutlikule majandusele. mitte ainult ei mõt-, peame mõtlema negatiivsetele maakasutuse aspektidele, kuid artikkel kaheksa leiab, et hädavajalik on arvesse võtta äh, võrdlusmäära, kus räägitakse jätkusuutlikust metsandusest ja, ja sellekohastest kavadest igas liikmesriigis. seepärast on tähtis täpsustada ka iga liikmesriigi ja komisjoni roll selles, kuidas võrdlustasand paika pannakse metsanduse jaoks. iga liikmesriik võiks kindlaks määrata määra, mille eest neil on tehniline ja poliitiline vastutus, kuid komisjonil võiks olla läbipaistvuse alane vastutus kogu protsessi ulatuses. suur tänu, härra Agnew tuletan meelde komisjonile, et Euroopa Liidul ei ole tegelikult metsanduse valdkonnas pädevust, liikmesriikidel on see pädevus, me ei peaks sellest praegu siin rääkima, härra Flanagan ei peaks üldse muret tundmagi selle pärast, et Euroopa Liit tahab istutada puid. Euroopa Liidul üldse see ei puuduta, kes puidu istutatakse või mitte. Iirimaa valitud valitsus otsustab seda, kui nad tahavad palmipuid kuskile, äh, siis palun. Äh, ja kui on äh, torm, sellepärast et piisavalt puid ei istutata, siis nemad ise otsustavad selle ma tahaksin rääkida puithoonetest. väga paljud põllumehed ei saanud kasutada äh, äh, kreossoodi poste äh, ja, ja äh, kasutati sellist kergemat kemikaali äh, mis äh, ei pidanud olema nii kahjulik ja nüüd on kõik need postid, kõik need äh, tarapostid äh, põhimõtteliselt läbi mädanenud, minu farmis on seda suurepäraselt näha, kui ehitada majad puidust, siis kui kinnitada see hoone mingisuguste talade või postide kaudu maasse, siis tuleb tegelikult neid siiski töödelda, vastasel korral putukad, niiskus, maapinna mõju hävitavad selle täielikult. mis mind iseäranis muret muret, mis mulle iseenesest muret valmistab, on see viies rida siin seda, et äh, kasvuhoonegaaside heitmete äh, järelevalve kohta aruande esindamise ja, ja nii edasi, nii edasi. mina peaksin siis oma talus hindama seda, kui palju me süsinikdioksiidi äh, õhku paiskame. me peame kõiki oma traktoreid ja diiselmootoriga ja muid põllumajandusmasinaid hindama. siis peame vaatama, mis on kõikide minu põllukultuuride fotosünteetiline efekt ja kui palju siis seda korvatakse ja nii edasi ja nii edasi, teha seda kas näiteks pä iga päev, kuu, nädal, aasta, ei tea, siis peame vaatama, kui, kui palju metaani minu lambad äh, toodavad, see sõltub sellest, kas on tegemist suurte lammastega, väiksemate lammastega, mida nad parasjagu söövad, söövad selliseid äh, taimi, mis meid pisut vähem metaani toodavad või rohkem. Äh, me peame kellegi tööle võtma selleks, siis jällegi liblikõieliste lämmastiku tootmine, mõned, mõnedel tuleb jällegi rohkem lämmastikku oksiidi, mõnedelt vähem. Äh, ja siis jällegi kõik äh, umbrohud, äh, seenelised ja nii edasi ja nii edasi, kõike seda tuleb ka hinnata. põllumehed peaksid seda tegema või kas te ei saa aru, et see on täiesti võimatu ülesanne, kui peab hakkama kogu aeg mingisuguseid linnukesi panema tabelitesse ja mitte kuskile me selle kaudu ei jõua? härra Caputo. suur tänu kõigepealt äh, suur tänu proua Köstingerile selle suurepärase töö eest. olen praktiliselt kõigega tema ettepanekus päri. Äh, LULUCF tuleks võtta kliimapoliitikasse sisse kahe tuhande kahekümne esimesel aastal, see on väga oluline meie kliimapoliitika seisukohast. ja räägiksin kolmest asjaolust me ei peaks mitte ainult kliimakaitse positiivset mõju hindama, vaid peaksime mõtlema ka sellele, milline on äh, selle korvamise äh, tegur, äh, kui me metsi nagu kord ja kohus haldame. biomassi säästlik kasutamine meie bioökonoomika strateegia osana peaks olema midagi, mida me arvesse võtame, kui me äh, vaatame liikmesriikide viiteväärtusi ja tingimusi metsahalduse vallas. nii nagu mina öö, äh, oma raportis rääkisin, delegeeritud akti peaksime kasutama ainult siis, kui tegemist on põhiteksti mitte eluliselt oluliste osadega. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja zahvaljujem eh, gospođi Kestinger na... suur aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin ka omalt poolt tänada proua Köstingerit väga hea tehtud töö eest ja ma tahaksin toetada tema lähenemist sellele teemale. määruse ettepanek maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse küsimuses on kaks asja eriti problemaatilised ja ma tahaksin paluda raportööri toetust. kõigepealt artikkel kaheksa ettepanekus, eh, seal räägitakse heitmete tasaarveldusest, eh, seal räägitakse võrdlusväärtustest, võrdlustasemetest metsanduse valdkonnas, eh, võttes arvesse seda, mida siiani on tehtud ja seda intensiivsust, millega metsa majandatakse, siis Äh, see on dokumenteeritud vahemikus tuhat üheksasada üheksakümmend kuni kaks tuhat üheksa. Äh, aga Horvaatias kuni üheksakümne teise aastani äh, oli suur osa meie riigist okupeerivate vägede kontrolli all ja seetõttu ei tohiks neid andmeid kasutada arvutusteks perioodiks kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend ja mm, selline arvutusmeetod, mis siin välja on pakutud, on Horvaatia jaoks täiesti vastuvõetamatu, sellepärast et me ei saanud sel ajaperioodil oma metsi üldse majandada, sellepärast et nad olid võõrates kätes ja äh, Horvaatia metsi põhimõtteliselt rööviti, puit viidi minema pärast rahumeelset integratsiooni ei saanud me neid metsi enam normaalselt hallata, sellepärast et kogu taristu oli maatasa tehtud, elanikkond oli ka minema läinud, oli ka teisi põhjuseid veel ja seetõttu mina oma muudatusettepanekutes paluksingi, et see aja periood, äh, mis siin on välja käidud, äh, Horvaatia puhul ei kehtiks, et see oleks Horvaatia puhul teistsugune. ja on veel üks asi, mis äh, minu arvates on ebaõiglane, sanktsioneeritakse neid riike, kes on tegelikult jätkusuutlikult oma metsi majandanud Need riigid, kes on oma metsi suutnud säilitada, ei saada asustatud selle tegevuse eest ja Horvaatial on umbes kakskümmend viis protsenti metsapinnast tagatud maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse süsteemi alla. meil on metsa all olevad pinnad väga suured. ja meil on olukord selline, et suur osa metsadest, mis süsteemile kuuluksid, on ka Natura kaks tuhat alla kuuluvad metsad. Need on mm, sellised ökokeskkonnad, biokeskkonnad, millele meil juurdepääsu ei ole ja see on tegelikult probleem. Horvaatia äh, territooriumist kuulub äh, väga suur osa Natura kaks tuhat alla, äh, see on Euroopas teisel kohal suuruselt ja lisaks sellele Horvaatia on äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal vähendanud äh, põllumajandusest tulevat CO2 heitmeid äh, kolmekümne kaheksa protsendi võrra võrreldes eelneva perioodiga ja see on äh, tingitud olnud sellest, et lihm, lehm, piimalehmade arvu oleme me olulisel määral vähendanud ja seetõttu on äh, vähenenud äh, ka mm, sõnniku hulk. Need põllumajanduslikud ähm, meetmed on toonud kaasa selle, et põllumajandus all olev pindala on ka vähenenud ehk siis mina püüan vältida seda, et see määrus ei tee õnnelikuks mitte kõiki riike. Äh, ma arvan, et iga liikmesriigi spetsiifilist olukorda tuleks kindlasti äh, selle teema käsitledes arvesse võtta. ja suur aitäh, ma tahaksin omalt poolt ka tänada äh, proua Köstingeri, ütleb härra Hoisler, aga ma tahaksin omalt poolt ka midagi öelda. kõigepealt ma tahaksin öelda seda, et me peaksime asjadest õigete nimedega rääkima see tegelikult on ainult väike osa kliimaprobleemi lahendamiseks, lahendamisest mulle on jäänud mulje, et me saaksime kõik siia valdkonda sisse tuua ja seeläbi kogu kliimaprobleemi lahendada. potentsiaal äh, on tegelikult võrdlemisi väike siiski. ja ma arvan, et üks asi on midagi, millele me peame võrdlemisi kriitiliselt lähenema. kui me räägime CO2 vähendamisest ja eh, selle piiriülesest aspektist, eh, ühes riigis võib-olla langetatakse metsi, teises jälle püütakse eh, istutada uusi metsi. seda on väga keeruline teha ja seetõttu ma olengi väga kriitiline selle teemaga seoses me peame eh, tegelikke ülesandeid eh, lahendama eh, me oleme seda üleilmselt ka näinud, et selline tegevus ei ole alati eesmärkidele viinud ja seetõttu me peame seda valdkonda kindlasti kriitiliselt analüüsima. Äh, proua Köstinger äh, rääkis siin erinevatest teemadest, teatud piirangutest ka. Ähm, võtame näiteks ähm, puidu kasutamine, põhimõtteliselt on see CO2 neutraalne materjal küll, äh, aga see natukene sinisilmne lähenemine, sest et see CO2 bilanss tuleb ikkagi kusagil arvesse võtta päris neutraalselt et eh, me ei saa sellele valdkonnale läheneda, see CO2 neutraalsus ei ole siin täiel määral tagatud äh,. Äh, lisaks äh, soodele on ka teised valdkonnad äh, sellised, mis on väga head CO2 sidujad. jah, äh, sood küll Euroopas on väga head CO2 sidujad, aga praegusel hetkel seda siin väga ei kajastatagi ka ja nüüd see, mida ütles härra Agnew äh, puidust majad, mida ähm, purevad putukad ja siis nad ümber äh, kukuvad, minu pere elab puidust majas, äh, mis on aastasadu vana ja seal ei ole mingeid putukaid, see ei ole kusagile kukkunud sellega ei ole midagi juhtunud ja sellega, selle ehitamisel ei ole kasutatud kemikaale, ma ei tea, kuidas teie oma puitmaju ehitate, aga tegelikult on puitmajade kvaliteetne ehitamine täiesti võimalik. ja see on valdkond, mida me kindlasti peame ka toetama, aitäh. suur aitäh, härra Dess ja suur aitäh, lugupeetud äh, esimees suur,, suur-suur aitäh Elizabeth Köstingerile selle mm, selgituse eest, mis olukord praegu valitseb selle teemaga seoses. minu fraktsioon saab teda toetada ja mul on väga hea meel selle üle, et äh, proua Köstinger äh, tegeleb selle teemaga, ta tuleb Austriast ning Austrias on vägagi jätkusuutlik põllumajandus ja metsandus ja seetõttu on ta väga hea inimene, kes selle teemaga peaks tegelema Äh, äh, ma olen rõõmus selle üle, kui midagi hästi läheb ja praegu läheb päris palju asju hästi, mitte kõik, mis maailmas aset leiab, ei ole halb. Äh, jätkusuutlikkus on väga hea meil on asjad väga hästi läinud, tuhande seitsmesaja kolmeteistkümnendal aastal pandi juba äh, oluline prit-, printsiip äh, kirja ähm,. toona juba öeldi, et puitu on vaja ja pandi kirjalikult kirja, et äh, midagi ei tohi ära võtta, mis äh, uuesti asemele ei kasva loodusest. kui puitu kasutatakse, siis toob see endaga kaasa kasu eh, ja CO2 kahe heitmed vähenevad. ja metsi on meil väga palju, eh, eh, kus CO2 ladustatakse tohutu palju on meil metsi ja seetõttu me saame kasutada ka puitu ehituseks, näiteks Soomes on palju metsi. ja ühest küljest jah, loomulikult me peame arvestama sellega ka, et kui me puitu maha võtame, siis äh, see CO2 sidumisfunktsioon ka väheneb teatud ajaks, äh, seni kuni puud asemele kasvavad. Ähm, äh, Brasiilias me oleme näinud ka seda, kuidas ähm, tegeleti metsastamise projektidega, mida me oleme ka rahastanud ähm, ja kui me selliseid projekte toetame, siis me toetame ka seda, et puit kasvab jälle uuesti peale mingi aja pärast. ehk siis me ei jäta kõike ainult loodusele, looduse kätes, ehk siis eh, me aitame omalt poolt positiivselt kaasa. ja eh, me peame ära kasutama seda eh, taastuvat puitallikat äh, Mm, selleks on väga palju positiivseid argumente ja ma arvan, et me peame hoolitsema selle eest, et äh, puidu kasutamine muutuks paremaks Äh, Mariana Peeter, väljendasin oma muret, ma toetan teda, kui nüüd asju arvutada äh, ja vaadata, millised arvud on, siis jah, loomulikult tuleks võtta arvesse äh, riikide olukorda ja proua Köstinger ähm, on öelnud, et põllumajanduse metsandus ei ole tegelikult probleemiks, see saab aidata probleemi lahendada. me saame omalt poolt panustada sellesse, et vähem CO2 keskkonda paiskub. aitäh! kolleeg Takula, palun. suur tänu. täna äh, hommik on selline Euroopa Parlamendi liige unistuste äh, hommik. kolm komisjoni kohtuvad ühel ajal, kohe sööstan äh, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni hääletusel, aga see teema on siiski nii tähtis, et tahaksin siiski paar sõna enne ära öelda LULUCF-i kohta. see on väga oluline Soome seisukohast, muidugi kogu Euroopa seisukohast ka, aga Soome seisukohast eriti tahaksin ALDE koordinaatori, ähm, koordinaatori proua Mülleri nimel tänada äh, proua Kostingeri äh, arvamuse eest ja julguse eest. keskendutud on õigetesse, õigetele asjadele, komisjoni äh, ettepaneku puudujäägid on kõrvaldatud. see peaks olema selline ettepanek, mille tulemusena metsade koguarv ei vähene ning neid kasutatakse süsinikdioksiidi äh, ja kliimamuutuste leevendamisena. Äh, komisjoni LULUCF-i ettepanekus tuleb artiklile kaheksa kõige rohkem tähelepanu pöörata. artiklis kaheksa on äh, viite määrused paigas üheksakümne üheksandast kahe tuhande üheksanda aastani paljudes metsariikides tuleb ka sellega kaasa see, et tegelik leevendamistegur äh, ei äh, ole paigas. tõelised äh, metsavarad ja iga-aastane süsinikdioksiidi leevendamistegur on erinevad ja seetõttu on komisjoni ettepanek selle kohta, kuidas neid arvutusi teha, problemaatiline. see ei kutsu esile bioloogiliste majandustega aktiivset metsahaldust. see läheb ka talvepaketiga vastuollu. talvepakett tahab aktiivset biomassi kasutamist. ma tahaksin toetada Elizabeth Köstingeri, kes teeb ettepaneku, et arvutustes lähtutakse ajakohastatud andmetest, nii et see ebakõla läheb kaoks võib-olla esitan mõningaid tehnilisemat laadi muudatusettepanekuid ise, aga üldpildi küsimuses olen raportööriga täiesti pari. olen täiesti päri ka sellega, et metsapoliitika kuulub liikmesriikide pärusmaale ja seetõttu liikmesriikide äh, õigust viitemäärasid määratleda tuleks säilitada. LULUCF-i õigusaktid peavad kutsuma liikmesriike üles aktiivselt ning säästlikult metsi haldama, see aitab meile tõhusamalt metsi kasvatada. ja kliimamuutuste leevendamine eh, tuleb sellega kaasa biomajanduse areng. peame kandma hoolt ka selle eest, et LULUCF et ettepanekuga eh, võetakse arvesse maa- ning metsaomanike õigusi. austatud eh, esimees, esitan mõningaid väikeseid muudatusettepanekuid ka teistes küsimustes, näiteks puidust valmistatud toodete kohta mida tuleb äh, LULUCF-is samuti käsitleda oma kategooriana, äh, siis äh, ettepanekuid, mis puudutavad puu säästlikku kasvatamist üldiselt samuti, suur aitäh! tänan, esimees! tahaksin tänada proua Köstingeri selle väga tehnilise ja väga põhjaliku raporti eest. siin on kindlasti palju positiivseid aspekte sisuliselt maakasutuse roll on äärmiselt oluline võitluses kliimamuutustega. meie kohus on olla läbipaistvad ja omada ühiseid reegleid, isegi kui kõik ei ole nii lihtne, nagu oleme ka kuulnud. metsadel on väga tähtis roll CO2 sidumisel fotosünteesis, aga põllumajandusmaad on samuti reguleeriva loomuga. maa ja mets aitavad kaasa kliima tasakaalu saavutamisele ja meil peab olema terviklik lähenemine. põllumajandusmaade roll ja metsade roll äh, vaeva, vaevad põhjalikku jälgimist, need ei tohi omavahel vastandada, otsida tuleb pigem täienduvust. ja see peaks lõpptulemuseks äh, äh, too, me peaksime lõppkokkuvõttes tulema välja soovitustega, nagu härra Caputo ütles, peame mõtlema äh, kõigele, mida, kuidas mets, kõigile variantidele, kuidas metsa saab kasutada. metsad on eriti tähtsad sellepärast, et puude liigid ei ole sarnased erinevates riikides. Nende kasutus ei ole sama, nii et me ei saa võrrelda Saksa metsa Horvaatia metsaga, Soome metsa Prantsuse metsaga. ei saa savannimetsa ja Amazonase metsa võrrelda kuid peab olema, peavad olema siiski mingid ühised kriteeriumid ja see ongi raporti eesmärk. Pan poseł jest sprawozdawcą także głównym komisji ENVI. Suur tänu ja ENVI komisjonär Lents. ja suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh raportöörile ka proua Köstingerile. ma usun, et väga olulised ja õiged asjad on sellesse raportisse kaasatud ja loomulikult ma püüan omalt poolt äh, ENVI äh, komisjonis kui vastutavas komisjonis äh, palju seda, mida ta täna siin mainis, oma raportisse ka kaasata. ma olen ainult natukene üllatunud, kui päris aus olla Sot sotsiaaldemokraatide fraktsiooni näol tundub mulle, on siin kaks erinevat fraktsiooni. Äh, kui ma kuulasin seda, mida eile õhtul äh, kolleeg Brennan ütles, kõik see, mida mina välja pakkusin metsamajanduse valdkonnas, äh, selle valdkonnas, et liikmesriiki tuleks rohkem kaasata, kui me räägime baas-aastast, aastast Äh, siis äh, ma peaksin äh, kolleegidele Andreule ja Caputole ütlema, et kui ma nüüd ära kuulasin, mida teie ütlesite täna, siis see läheb loomulikult õigesse suunda ja seda suunda tuleks hoida ka sotsiaaldemokraatide fraktsiooni siseselt. Mm, metsamajanduse valdkond Äh, on oluline ja ei saa öelda vastandlikke asju samal teemal erinevates komisjonides, äh, siin ja keskkonnakomisjonis siis. Äh, igal juhul mina olen paljuga nõus, mis siin öeldi ja ma püüan enamuse sellest, mida ma siin täna kuulsin, enda töös ka arvesse võtta, aitäh. Merci, monsieur le président. härra Dantin tänan, esimees, ma samuti tervitan kolleeg Köstingeri tööd, nagu ma seda eile ka Keskkonnakomisjonis tegin. toetan Elizabethi selle raporti osas, e-, eriti mis puudutab lähimuspõhimõttest kinnipidamist metsandusvaldkonnas. nüüd äh, siseriiklikud võrdluskriteeriumid artiklis kaheksa. ma olen täiesti nõus äh, proua Köstingeri seisukohaga ka see peaks tuginema ajaloolistele andmetele ja seal on kaks puudust, mis seavad ohtu Pariisi kokkuleppe. kõigepealt ajalooline alus karistab neid liikmesriike, kes hiljuti on metsade jätkusuutliku haldamise meetmed kasutusele võtnud ja äh, ei julgusta teisi liikmesriike seda tegema, samas kui Euroopa Liit äh, seda sooviks. metsade haldamist äh, arvestataks äh, metsade langetamise põhjal, samas me räägime biomassi kasutamisest ja räägime süsiniku jätkusuutlikust sidumisest. Äh, mets, puit peavad täitma kaks tingimust. ühest küljest on see meie energiasegu üks aspekt. puit on ressurss, mis taastub ja teisest küljest äh, ehitussektoris on puit äh, igati äh, kasulik materjal, mis on, mis võimaldab ühtlasi sidu, ladustada süsinikku pikaajaliselt erinevad poliitikad vajavad kooskõlastamist, me ei saa ühes kohas ühte asja kuulutada, teises kohas teist. me räägime ringmajandusest, olgem siis si-, sidusad kõikjal küll aga toetan kolleegi lähenemist, kui ta räägib riiklikust määrast, mis tugineksid praegustele poliitikatele ja eesmärkidele, mitte ajaloolistele alustele. see ei vasta praeguse olukorra vajadustele. Des. härra Des, palun. ja suur aitäh, lugupeetud esimees. kaks lühikest märki märkust ka minu poolt. siin öeldi, et kui sotsiaaldemokraatide avaldusi kuulda, siis tundub, et nad on lõhestunud ja on kaks erinevat fraktsiooni. tegelikult meil ongi sotsiaal sotsialistide fraktsioon ja demokraatide fraktsioon, see tuleb ka nimest, olgem ausad korrake palun seda, jah. jaa, äh, kallis kolleeg äh, äh, ja see rõõmustab mind alati, nagu arvatakse, et sotsialistid ei ole demokraadid, seda rõhutatakse alati, et on sotsialistide ja demokraatide fraktsioon. aga igal juhul loomulikult tuleb võtta arvesse erinevate riikide eripäraseid arvutuste tegemisel Saksamaal äh, on meil äh, miljon hektarit rohkem metsa kui nelikümmend aastat tagasi ja selliseid asju loomulikult peab ka arvestustes arvesse võtma. härra Agnew, palun. suur tänu, et mulle uuesti sõna andsite, et Saksa äh, saadik, kes rääkis härra, enne härra äh, Tessi ja rääkis nendest puithoonetest äh,, äh inspireeris mind äh, Achilleuse äh, kannaks on see äh, äh, hoone, nagu teie rääkisite, suuremad osad puithooned on ehitatud siiski ähm, kivist vundamendile ja aga minu enda kogemus on, et ükskõik, kui sa vai vundamenti kasutad, siis igal juhul need vaiad äh, Äh, hävivad kümne aasta jooksul. Skandinaavias on jah, puithooned väga äh, populaarsed, aga maapind on jäätunud äh, kuude kaupa Skandinaaviasse, seetõttu putukate mõju on, on väiksem. puit on orgaaniline materjal, sellel on oma elu ja tõesti, kas te lasete puul kasvada kakssada aastat ja siis ta äh, roiskub, mädaneb ja, ja paiskab äh, süsinikdioksiidi või võib selle puidu maha raiuda, kasutada teda puithooneks või millekski muuks, aga lõppkokkuvõttes mädaneb see igal juhul. välja arvatud juhul, kui kasutate säilitavaid kemikaale. ja milline on siis äh, sellisel juhul süsinikdioksiidi tasakaal? me ei saa selle silmi äh, sulgeda, puit ei kesta igavesti ja mingil hetkel ta paiskab atmosfääri süsinikdioksiidi. W tej chwili poprosimy przedstawiciela ja suur tänu, nüüd paluksin komisjoni esindaja kliima peadirektoraadist oma sõna sekka öelda, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. suurepärane on kuulda, et Põllumajanduskomisjon räägib sellest ettepanekust, suur tänu raportööridele tehtud töö eest tuletaksin meelde seda, et tegemist on teemaga, äh, millest äh, parlamendis räägitakse koos teiste kaasõigusloojatega juba teist korda. liikmesriigid juba rakendavad selle määrusega sarnaseid eeskirju ja tegemist on Kyoto protokolli teise kohustuste perioodiga ja väga oluline on öelda seda, et mitte mingisuguseid kohustusi ei tule kaasa põllumeestele ning metsameestele, metsakasvatajatele. see, mida liikmesriigid teevad, on üsna edukas ning äh, on täiesti säästliku metsahaldusega ka kooskõlas ning äh, ka põllumajandussektori tegevusega kooskõlas toiduohutus ei kannata ning need eeskirjad, mille me praegu kehtestame kahe tuhande kahekümne esimesest aastast kahe tuhande kahe, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, on üsna sarnased praeguse süsteemiga. praeguse rakenduse kaudu koguvad liikmesriigid kogemusi selle kohta, kuidas äh, paremini teostada järelevalvet ning äh, koostada aruanded erinevate segurite kohta nii põllumajandusmaa kui ka metsamaa kohta. ja seetõttu on komisjon teinud ettepaneku kaasata need tegevused äh, paindlikkuse mehhanismi LULUCF ja jõupingutuste jagamise eesmärgid. kui me võtame LULUCF-i kahe tuhande kolmekümne aasta kliimamuutustesse sisse, siis esimest korda äh, me tunnustame seda, et selle medali kaks külge on omavahel seotud, ühelt poolt põllunduse heitmed, aga ma-, maakasutuse ning äh, äh, metsahalduse kaudu saab ka põllumajandus olla üks osa positiivsest lahendusest see paindlikkus äh, võtab seda kõike arvesse. selle paindlikkuse määr on määratletud sellisel moel, et põllumajandussektor saab kasutada ära kulutõhusaid leevendamismeetodeid ning samal ajal põllumeest, põllumeeste jaoks kulud ei kasva, mis on meie jaoks väga olulised, oluline teine teema, millest rääkida, on äh, metsaaruandlus. ja komisjoni ettepanekus austatakse täiel määral liikmesriikide metsapoliitilisi pädevusi. liikmesriigid on need, kes on juhi rooli juures äh, ja määravad, arvutavad äh, neid viitemäärasid ja liikmesriigid rahvusvahelistel kliimaläbirääkimistel Kyoto protokolliga seoses on sellise ettepaneku teinud, sellepärast et see võimaldab liikmesriikidel arvesse võtta oma riiklikke metsade omapärasid, vanuse ja struktuuri omapärasid. aga Kyoto äh, protokollid lõpeb ja seetõttu Euroopa Liidu järelevaatamise ja ülevaatamise protsess tuleb üle vaadata, seetõttu on komisjon teinud oma ettepaneku selle kohta, kuidas seda täpselt teha. ja me loomulikult võime sellest, kuidas seda teha, rääkida ka üksikasjalikumalt. samuti oma ettepanekuga võtame arvesse äh, puidutoodete äh, raide plussid, siis samuti rohumaade haldamisega seotud äh, positiivsed asjaolud ning komisjoni ettepanek on täiesti kooskõlas säästliku haldamise põhimõttega ning võimaldab biomajandusel äh, lokata ning see on ka täiesti meie toiduga varustatuse kindlusega eesmärkidega kooskõlas, aitäh. okei okay., madam Kostinger proua Köstinger, palun. ja, ja suur aitäh, ma tahaksin äh, väga kõiki tänada positiivsete märkuste eest ja ma tahaksin toetada kõike seda, mida äh, oli äh, öeldud eriti sellega seoses, et tuleks vältida lisabürokraatlikku koormust, sest et see on minu arvates väga oluline miljonid Euroopa erametsaomanikud teevad väga-väga palju ära selleks, et tagada meie metsade hea seisukord. Ähm, see on väga positiivne areng ja seda me peame kindlasti arvesse võtma me ei peaks hakkama reguleerima midagi, mis lõppude lõpuks enam ei toimigi härra Flanagan, äh, ja ma olen äh, niiskalade, mm, märgalade koha pealt teiega nõus, see on väga oluline teema, aga me ei räägi siin sellest, et me tahaksime kaitsta mingeid põllumajandusvorme, mis tegelevad ebaseadusliku metsade langetamisega. ei, ei, hoopis vastupidi, me tahame vaadata, milliseid äh, asju on tehtud äh, äh, põllumajandusvaldkonnas varem mm, ja need varasemalt tehtud äh, sammud tuleb arvesse võtta ja härra Flanagan rääkis äh, sellest teemast, aga tegelikult äh, see märgalate teema ei ole LULUCF-is sees, see on sealt väljas, aga see on minu jaoks ka väga oluline teema, sellepärast et see on ökoloogiliselt väga tähtis. härra Ädniule ütlen ma, et puitmajad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 Ähm, tulge Austriasse külla, meil on maailma suurim puitmaja sinna mm, püsti pandud, seal näidatakse mm, tulevikutehnoloogiaid äh, ja seal on selgelt näha, et me peame puu, puidu mädanemise peale enam mõtlema, see ei ole enam äh, tõsiseltvõetav mure tulevikus ja see on äh, midagi, mida ma väga toetan, selline projekt on väga, väga hea, sellepärast et see aitab meil äh, sotsiaalelamu majandusvaldkonda parandada ja ma arvan, et see on suund, kuhu tulevikus äh, liikuda. Äh, nüüd see punkt, millest kolleeg Peeter rääkis äh, ja teised kolleegid ka, siis mina valisin võrdluse, mina jätsin välja võrdlusaluse aja tuhat üheksasada üheksakümmend kuni kaks tuhat üheksa, sellepärast et väga-väga oluline on see, et ei oleks see olukord ebaõiglane liikmesriigiti Ähm, biomajandusstrateegia, äh, bioloogilise mitmekesisuse strateegia ähm, saavad olla ka siin kaasatud. Äh, ja me peaksime selle ajaloolise perioodi jätma sinna, kus ta on ajalukku ja liikuma edasi tulevikku. Äh, edasi nüüd heitmetega kauplemise süsteem Eh, siin raportis on ka uus EPS-i süsteem, eh, siin on eh, natukene asjad muutunud, mets on jumal tänatud taasturessurss, jah, see kuulub küll liikmesriikide pädevusse, kui vaadata, kui palju rohelisi ministreid näiteks Saksamaal on, siis see on ju väga positiivne, aga oluline on see, et metsandus ja metsanduspoliitika Äh, jääks tulevikus ka liikmesriikide pädevusalasse. komisjoni esindaja väljendas oma seisukohta siin väga selgesõnaliselt. Äh, äh, üle-euroopaliseks selle teema muutmine ei toimi ja Äh, mina leian, et see teema peaks jääma liikmesriikide pädevuses, on väga olulise tähtsusega, sellepärast et iga liikmesriik teab, äh, mida teha, mida on vaja ära teha selleks, et äh, ka tulevased põlvkonnad saaksid olemasolevaid ressursse kasutada. ja meie põllumajanduskomisjonis võitleme väga jõuliselt sellise lahenduse, ühtse lahenduse vastu, mis peaks kõigile sobima tegelikult on olukord praegu selline, et äh, praegu kasvab peale rohkem metsa, kui seda kasutatakse. Äh, see on äh, väga positiivne, seda me ei peaks hakkama reguleerima, kui me seda valdkonda hakkame reguleerima, siis see on väga suur viga. me peame toetama metsi, metsaomanikke ja jätkusuutlikku metsamajandust, aitäh! to zaproszenie do, do zobaczenia tego pięknego. Ma saan aru, et kutse seda hoonet vaatama, ei kehti mitte ainult härra Agnew'le, vaid ka kõigile meile teistele loodetavasti. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes märts kell üks pärastlõunal. ja enne kui ütleme viimased tänusõnad, siis paluksin, et võib-olla koostaksite meile ka väikese kokkuvõtte sellest, millised on teie väga veenvad argumendid selle raportiga seoses, see oleks meile suureks abiks. ja lõpetuseks suur tänu töö eest, suur tänu arutelu eest, arutelule me ajakava ei seadnud ega ajalisi piiranguid, nii et kõik, aga kõik läks sellegipoolest hästi ja sellega on siis meie komisjoni koosolek praegusel hetkel lõppenud ja kahe minuti pärast alustame koordinaatorite koosolekut ka äh, maksimaalselt kolm minutit ja siis kohtume jälle ka koordinaatorite koosolekul